seega on protokoll vastu võetud. nüüd on meil kuus resolutsiooni ettepanekut. kõigepealt Iraan, Roxana Saberi juhtum. ja kõigepealt saavad sõna resolutsiooni eelnõu autorid, härra Kelam, kaks minutit